palun võtke istet, kui te maha ei istu, siis ei ole meil võimalik ka hääletada. saadikud Papadopoulou, Higins, Ferreira, Parvanova ja Romeva ja Rueda on kirjaliku deklaratsiooni esitanud Euroopa nädala Äh, korraldamiseks südameseiskumise vastu ja see on saanud piisava arvu saadikute allkirja, seetõttu vastavalt artikli sada kakskümmend kolm kodukorra saadetakse see äh, deklaratsioon adressaatidele ja avaldatakse ka vastuvõetud tekstide hulgas ja allakirjutajate nimed äh, avaldatakse protokollis. suur tänu ja sõna saab proua Papadopole. suur tänu, härra president, ma soovin oma tänu avaldada kõikidele kallidele kolleegidele, eriti Jim Higginsile, Antonio Parvanovale ja Romeva Iruedale ja äh, Joao Ferreirale, samamoodi nagu kõikidele saadikutele, kes kirjutasid alla äh, kirjalikul deklaratsioonile number üksteist selleks, et alustada teavitusnädalat. umbes viissada tuhat inimest kannatavad äh, äkilise südameseiskumise all igal aastal äkiline südameseiskumine on kriisiaegadel kaks kuni kolm korda tõusnud ja ainult äh, üks viiest ohvrist äh, lahkub ka haiglast äh, elusana. kallid kolleegid, meil on võimalik ellujääjate arvu suurendada, meil on võimalik sadu tuhandeid elusid igal aastal Euroopas päästa. vielen dank frau papadopoulou.